ütlen, et tänast koosolekut filmitakse ja edastatakse internetis. nüüd äh, läheme edasi päevakorra heakskiitmisega, mis jagati välja kaheksandal märtsil, te olete selle kätte saanud. härra Hefner soovis, et me lisaksime päevakorda artikli sada kakskümmend kaheksa kodukorrast ja mina olen selles küsimuses raportööriks. Allora, il, questa richiesta dell'onorevole Hefner di discutere in questa seduta. härra Hefner soovib seega siis, et me arutaksime täna juba artikli sada kakskümmend kaheksa tõlgendust. mina olen raportöör ja ja me võiks panna selle kodukord, äh, päevakorda homme hommikul, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole. kas nüüd äh, kuuldakse mind? niisiis, härra Guantieri on variraportöör härra Tafi raporti osas. kahjuks täna teda siin olla ei saa. ja seega arutame seda küsimust ka homme hommikul. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole. seega siis muudame päevakorda, nii nagu ma äsja selgitasin. ja vast õnnestub meil täna päris varakult lõpetada ja koordinaatorite koosoleku saaksime siis korraldada ka täna õhtul, mitte homme hommikul. ja homme hommikul koordinaatorite koosoleku ajal kell üheksa hakkame siis TAFi raportiga pihta. homsesse päevakorda me veel siis lisame minu raporti, mis puudutas artiklit sada kakskümmend kaheksa kodukorrast, härra Hefner palus seda ja tänasest päevakorrast võtame maha härra Tahvi raporti. tegemist oli kuuenda päevakorrapunktiga. Neid küsimusi arutame homme hommikul. nii et homme hommikul kell üheksa, täna õhtul pärast komisjoni koosolekut poole kuue paiku alustame koordinaatorite koosolekuga. ja ma olen saanud sõna, äh, sõnumiga härra Tarkovskilt, kes soovib, et koordinaatorite koosolek toimuks siiski homme hommikul, sest et siis me arutame oma visiiti Poolasse ja muidugi kõnealusel kolleegil on siin oluline roll mängida. ma arvan, et aga me võiksime kõiki muid küsimusi arutada täna õhtul ja homme hommikul siis arutame Poola visiidi küsimust. kui keegi selle vastu ei ole, siis nii me teeme. härra Tahv, palun well,. Uh... jah. ma põhimõtteliselt selle vastu ei ole, aga ma paluksin et nähtaks ette piisavalt aega selleks, et me saaksime arutada minu raportit, mis puudutab siis sisulisi küsimusi ning kui me koordinaatorite koosoleku ümber tõstame ning siis ma kardan, et ei pruugi jääda piisavalt aega. So uh, my request is I seega ma paluksin et me võiksime volinikku paluda tulla näiteks kella veerand kaheteistkümneks homme hommikul. nii et me saaksime seega arutada minu raportit piisavalt, sest et tundub, et kogu aeg jääb sellele liiga vähe aega päevakorras. jah, härra Tahv võib-olla ma ei väljendanud ennast piisavalt selgelt, aga ma tegin ettepaneku, et me koordinaatorite koosoleku korraldame täna õhtul pärast tänast komisjoni koosolekut, nii et meil oleks homme rohkem aega sellele küsimusele, mis puudutab teie raportit. koordinaatorite koosolek toimub täna õhtul. ja me alustame homme hommikul kell üheksa. ja alustame teie raportiga. nii et aega jääb meil piisavalt. kas see sobib teile? yes, okay, um... jah, hästi, aga sellisel juhul palun alustagem tõesti täpselt kell üheksa. Eh, er- ja mina olen kohal. ja loodetavasti teisedki. Eh, üritame siis õigel ajal kohale tulla ja alustada kell üheksa härra Scholz, sama punkt. tänan, esimees. ma saan loomulikult äh, aru sellest, et äh, ajaplaanide koordineerimine on niivõrd keeruline, et kõik saadikud ei saa kõikidel aruteludel kohal olla. mina olen härra Tafi raporti variraportöör ja kahjuks äh, homme on INTA komisjonis konverents samal ajal, kui siis seda raportit hakatakse arutama ja ma ei saaks siin äh, osaleda. eks me üritame oma parlamentääri tegevust äh, plaanida lähtuvalt esialgsetest päevakordadest ja kui lühiajaliselt äh, midagi muutub, siis me ei saa vastutusrikkalt töös osaleda, nii et tulevikutööd planeerides palun arvestage selle märkusega. suur aitäh! ma üritan teha nii, et kõik oleksid rahul. ja täna me viimasel hetkel tõstsime punkte ümber, nii et palun, härra Scholz, võib-olla oleks võimalik üles näidata kannatlikkust seekord. ma võtan arvesse teie soovitusi, aga palun ärge sundige mind enam programmi muutma, vastasel juhul võib tõsi, tõsiseid raskusi tekkida. aitäh Non ci sono comunicazioni da fare, dobbiamo invece approvare i... teadaandeid ei ole. protokollid on meil vaja heaks kiita siin, need puudutavad erinevaid koosolekuid, kolmkümmend üks kuni esimene äh,, jaanuar, esimene veebruar, seitse veebruar, neliteist äh, veebruar ja seitseteist veebruar ja kui keegi nüüd äh, midagi nende vastu ei ütle, siis on need heaks kiidetud. neli ja viis, neis punktides olen mina raportöör. Neid punkte me saame koos käsitleda. Te teate, et institutsioonide vaheline kokkulepe parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri kohta äh, tuleb vastu võtta siin komisjonis. ja meie tahame teha teatud muudatusi sellesse leppesse. me saame aga selle leppega ainult nõustuda või sellest keelduda. määruse osas me saame muudatusi teha, aga leppe puhul me peame ütlema jah või ei. nii et ma tahaksin käsitleda neid kahte punkti koos, kuna tegemist on ühe ja sama teemaga käsitlesime kokkuleppe küsimust esimesel veebruaril, kui äh, siin viibis ka asepresident Wallis ja tema tutvustas meile institutsioonide vahelise kokkuleppe sisu. see kokkulepe puudutab siis registrit, mille nimeks ei ole enam lobiregister, vaid läbipaistvusregister. ning see register äh, on nüüd ühine parlamendi ja komisjoni jaoks ja see ongi asja uus külg ja võib juhtuda, et ka nõukogu liitub äh, kokkuleppega. ja see register siis võib tulevikus saada ühtseks nõukogu parlamendi ja komisjoni registriks, eks paistab, mis meile volinik homme selle kohta veel ütleb. see register oli kõne all juba kahe tuhande kaheksandal aastal Stubi raporti raames, kõik komisjoni liikmed äh, siin toetasid seda. Äh, loodi ka kõrgetasemeline koostöörühm, kes selle kokkuleppe välja töötas seda juhtis proua Wallis, ka mina kuulusin sellesse töörühma ja Isabel Düran samuti ja Joe Lainen samuti. me töötasime välja siis selle dokumendi, millega te olete tutvunud. ja me leppisime kokku järgnevas. Äh, me ei ole muutnud registrisse kirjapanekut äh, kohustuslikuks. kui seda soovitakse teha, siis on vaja samuti äh, finants äh, huvide deklaratsioon teha, aga registreerimine ei olnud kohustuslik. kui ei registreeruta, siis aga ei saada ka kasu sellest, mis registriga kaasneb. teiseks on ette nähtud erinevaid võimalusi liituda registriga, ka mitte äh, tulunduslikud ühingud saavad registreeruda, kui nad soovivad osaleda meie töös. ja siin on teatud asjad erinevad, aga käitumisjuhised on äh, samad tuleb edastada teade, teavet finantsaspektide kohta, struktuuri kohta, juhatuse kohta. ma arvan, et midagi muud ei olegi vaja lisada kõnealuse kokkuleppe kohta sest et me siin midagi muuta ei saa, me saame nõustuda või keelduda. mina teen ettepaneku, et me peaksime nõustuma sellega, tegemist on äh, sammuga edasi ja parandab Euroopa Liidu institutsioonide äh, läbipaistvust. mis puudutab nüüd aga järgmist punkti, kodukorda, siis äh, siin oli, me toetasime artikli sada kakskümmend seitse ja muudetakse artiklit üheksa ja lisa kümme, mis siis täpsustab teatud asjaolusid. kodukord ja register siis äh, põhinevad olemasolevatel süsteemidel ja parlament on pädev terves reas aspektides, kui äh, tahetakse parlamendi äh, asu, asukohta pääseda, siis on vaja registriga liituda. ja ära on toodud samuti need eelised, mis siis laienevad neile, kes on registriga liitunud. samuti me räägime siin kvestorite rollist seda, mil määral käitumisjuhised laienevad neile, kes ei eh, ole lepingu kokkuleppe reguleerimisalas ja kõik see on ära toodud siis eh, osas B lisas kümme. samuti see üksus, kes on vastutav Äh, kokkuleppe jõustamise eest oleks see juhatus äh, ning juhatus siis otsustab äh, peasekretäriaali ettepanekute üle. samuti on tehtud ettepanek vananenud artiklid ära muuta ja ma usun üldiselt, et kodukorra küsimus äh, puudutab äh, seda, mis meie jaoks on oluline, me peaksime sellega nõustuma. registriga liitumine on vajalik, kui tahetakse pääseda parlamenti. see aga ei vähenda meie võimalusi siin näiteks vastu võtta äh, saadikuid, nad saavad ikkagi parlamenti, kuigi nad registris ei ole. Need, kes soovib sõna selles küsimuses. ja, tänan, esimees. ma arvan, et äh, tegemist on siin väga olulise dokumendiga või tegelikult kahe dokumendiga, mida me siin hakkame vastu võtma. muudetakse kodukorda aga tegemist on ka poliitilise raportiga, kus väga olulist rolli mängib läbipaistvus. minu arvates on väga hea, et meil on nüüd uus nimi, läbipaistvusregister. institutsioonid, eriti parlamendid, peavad olema läbipaistvad ja minu arvates need reeglid, mis me lobitöö tegijatele nüüd äh, paika paneme, on head. mis puudutab äh, ühist läbipaistvusregistrit nõukoguga, siis selle osa võiks äh, sõnastada karmimalt. ja sõna, sõnastus seal peaks olema järsem. mulle tundub, et kodanikud ei tee vahet äh, parlamendil, komisjonil ja nõukogul tugevalt, meil peaks olema ühine register ja mitte mingisugust äh, ruumi ei peaks jääma tõlgendamisele. see peaks olema eesmärgiks. register äh, peaks olema avalik. see on ka ette nähtud. komisjon avaldab äh, info ka selle kohta, kui palju raha sellise registri ülalpidamine nõuab. ma ütlesin täna külastajatele, et äh, vaadake, meil on praegu juba vada, vabatahtlik süsteem toimimas, aga on väga oluline, et see muutuks sidusaks. ja meil peab olema sidus sõnastus nõukogu osas. see on kõige suurem puudus, mis meil hetkel on, et seda sõnastust ei ole. aga me oleme õigel teel ja täpselt tuleb sõnastada ka see, mis juhtub äh, rikkumiste korral. siin on täpselt kirjeldatud, mis äh, toimub pärast võimalikku rikkumist, et sellel on mõjud põhimõtteliselt kõikidele asjaosalistele. nii et äh, lõppkokkuvõttes tegemist on väga hea raportiga, mis viib meid selle teemaga oluliselt edasi alati omatakse seda eelarvamust, et Euroopas äh, institutsioonides on kõik läbipaistmatu, aga selle läbipaistvusregistriga olukorda muudetakse. tegemist on kahe hea raportiga ja me peaksime võimalikult kiiresti muutma need äh, raportid äh, seaduseks. suur tänu ja härra Tahv saab järgmisena sõna, siis härra Hefner. esimees suur tänu nende raportite eest. ma usun, et äh, üldiselt me liigume õiges suunas ja institutsioonide vaheline on suur edasiminek võrreldes sellega, mis meil varem on olnud. mul on kaks äh, küsimust, äh, mis puudutavad juriste ja kirikuõpetajaid. Need ei ole põhimõtteliselt samad äh, teemad, aga nii juristid kui ka kirikuõpetajad töötavad äh, teinekord ka lobistidena. ja mõnikord on äh, olukord selline et äh, kirik on osa teatud priviligeeritud äh, dialoogist, mida leping ette näeb ja siis äh, kiriku esindaja ametliku dialoogi osana, nii nagu ametiühingud ja tööandjad ei tegutse otseselt lobistidena, aga neil on siiski väga oluline roll mängida. institutsioonide vahelises lepingus eristatakse nende isikute tööd ja nüüd siin lõikes kuus kaob see eristus ära preestrite osas ja juriste ei mainita, mis minu arvates on viga. niisiis, tahaksin äh, lisaselgitust selles küsimuses. ja mis puudutab nüüd äh, kodukorda ja muudatusettepanekut number viis siis minu arvates on väga raske aru saada, mida me üritame saavutada selles konkreetses lõikes kas te saaksite tuua mulle näite kellegi kohta, kellel on pikaajaline juurdepääsu luba ja kes äh, jääb välja selle lepingu kohaldamisalast, tänan. Ah, austatud äh, kolleegid, äh, esimees, me oleme teinud siin olulise sammu edasi. demokraatial on vaja läbipaistvust ja me peaksime tegema kõik äh, selleks, et võidelda vastu sellisele muljele, et äh, meil siin äh, pimedates koridorides sõlmitakse tehinguid ning et parlamendi liikmeid ei saa mõjutada asjalikult sisuliselt. see läbipaistvusregister on üks oluline element kõige aluseks on siiski läbipaistev ja demokraatlik äh, poliitika ja usalduse võitmine. juurdepääs äh, parlamendi liikmetele, assistentidele, komisjonile ja volinikele on väga oluline teema. juurdepääsuvõimaluses on, äh, juurdepääsuvõimalused on erinevad, aga me peaksime täpsemalt omama infot selle kohta, kellel selline juurdepääs on. me oleme pikka aega võidelnud selle läbipaistvusregistri nimel, seetõttu on meil hea meel tehtud edusammude üle, olgugi et kõik meie soovid ei saanud täidetud, aga me hääletame sellegipoolest poolt, sest me oleme teinud olulise sammu edasi. siin ei lahendata kõiki küsimusi, palju jääb lahtiseks, nõukogu jääb äh, kokkuleppest välja, kuigi ma arvan, et ka seal on samasugused vajadused kui komisjonis ja parlamendis. teine punkt, mis on meie arvates puudulik, on ka see, et äh, register ja sinna andmete edastamine ei ole kohustuslik ja kui öelda, et äh, see, kes äh, andmeid ei edasta, ei saa pikaajalist äh, sissepääsuluba, siis ka sellest äh, takistusest on võimalik tegelikult äh, mööda hiilida. aga me ei saa reguleerida ka kõike, me ei saa näiteks reguleerida neid kohtumisi, mis toimuvad väljaspool parlamendihooneid. me ei saa kõikidel ruumilistel ja sisulistel tasanditel olukorda reguleerida ja sellest lähtuvalt et võib öelda, et kõik äh, parlamendiliikmed ise peavad äh, olema moraalselt äh, piisavalt kõrgel tasemel, et välistada igasugused kahtlused. nii et me oleksime soovinud küll enamat, aga nii see juba poliitikas on, et alati kõike ei saa ja meie hääletame poolt. ja, im Anschluss an das jah, lisaks sellele, mida ütles äh, Andrew Duff ja viidates kuus äh, üks B-le, siis siin on välja jäetud sotsiaalpartnerid ja kirikud. ja on veel kaks äh, huvigruppi, keda ei saa tegelikult nimetada huvigruppideks. Need on notarid, kellel on osades riikides äh, avalikud ametid ja ka kohtunikud, nii et ma arvan, et äh, kolmas äh, võim ehk kohtunikkond ei peaks olema käsitletav lobistidena, nii et võib-olla oleks võimalik need kaks ametit äh, ka välja võtta. nii et äh, need notarid äh, ja kohtunikud ei saa olla lobitöö tegijad, advokaatide puhul on loomulikult asi teistsugune, aga kui notarid tõesti täidavad riigivõimu ülesandeid ja ei tegele nõustamisega näiteks, siis nemad peaksid olema ka välja jäetud Uh, suur aitäh, tegemist ei ole siin pigem mitte märkusega, vaid uh, küsimusega. mina ei ole selle teemaga tegelenud nii palju, nagu ma oleks meeldinud, aga olen selle siiski ülevaatlikult läbi vaadanud. Teie lähenete lobitööle kahest erinevast vaatenurgast, kõigepealt need organisatsioonid, mis täiesti iga, ilma igasuguse kahtluseta on huvigrupid, ja siis äh, teiselt poolt äh, vaatate ka seda, kuidas nemad käituvad, aga tei-, aga samas on siin ka näiteks assistendid, akrediteeritud assistendid, äh, kes kindlasti mõjutavad seadusloomealast tööd. nii et tuleks kaaluda ka seda, et kas nendel on mingisugune avaldamata mõju seadusloomealases töös. tahaksin lihtsalt veidi selgitusi selle kohta. suur tänu, härra esimees. teeksin väga lühidalt. siin arutelus ja samuti ühisregistri heakskiitmise protsessis peaks ikkagi vaatama ka poliitilist külge ja mitte ainult äh, seda, et äh, tegemist on siin regulatiivse aktiga. tegemist on majanduskriisiga, mis paljudes liikmesriikides on nõrgestanud äh, institutsioonide rolli ja ka paljudes liikmesriikides hetkel töötatakse välja mehhanisme, mis on hoopis jäigemad, mis tagavad suurema läbipaistvuse, mis keelavad igasuguseid asju oma äh, rahvasaadikutele siseriiklikult ja nüüd ikka ja jälle süüdistatakse Euroopa Liitu selles, et võetakse kasutusele piiravaid meetmeid, et tehakse kärpeid või süüdistatakse Euroopa Liitu selles, et siseriiklikult peab selliseid kärpeid tegema. ja nüüd Euroopa Liidu kodanikud väljendavad oma rahuldolematust just nimelt Euroopa Liidu institutsioonide suunas ja oleks ka kohane, et meie sellest räägiks ja räägiksime sellest äh, moraalsest ja poliitilisest vaatenurgast, sest et see aspekt on siin ju täiesti olemas. läbipaistvus on tõhusam meede kui äh, selge keelamine, on palju uuringuid, mis näitavad, et kui avalikustada seda, mida üks inimene teeb, siis äh, see oluliselt piirab inimeste Äh, tegevust või nii-öelda kutsub neid korrale ja seda hoopis paremini siis, kui midagi konkreetselt ära keelata. väga palju aastaid tagasi, siis kui mul oli juuksedki peas, oli, oli, töötasin mina ametnikuna Hispaanias ja siis ikka räägiti sellest, et kui valida ametisse ametnikke, siis kõige olulisem on nende ausameelsus, sest et kui nad ausad ei ole, siis mida rohkem nad teavad, seda hullemaks asi läheb. ja seega on läbipaistvus siin olulise tähtsusega tegemist on läbipaistvusega ja mitte keeldudega ja nüüd loomulikult, kui keegi läbipaistvusreegleid rikub, nagu Mattias Krote juba ütles, siis äh, peab sellel olema ka selge tagajärg ja äh, tagajärjed võiksid olla üsna suured. kõik oleme nõus sellega, et ka nõukogu peaks jääma selle määruse sisse, aga ühisregister kui ühisregister on olemas parlamendi ja komisjoni vahel, siis kindlasti see võimaldab meil avaldada survet äh, nõukogule, et ka nemad sellega ühineksid, aitäh. suur tänu, teeksin omapoolse lühikese märkuse. ma tõstatasin küsimuse juba Stubbi raporti arutamise ajal läbipaistvuse kõige olulisem küsimus on see, et äh, need piirid ei ole kuigi selged, kust algab lobi, lobitöö ja kust lõpeb. härra Tahv rääkis äh, äh, kirikuõpetajatest ja advokaatidest, peaksime rääkima ka, ka diplomaatidest, sest et ka nemad teinekord tegelevad lobitööga või vähemasti tegevusega, mis on üsna lobitöö lähedane võib-olla võiksime nad erandisse äh, lisada, öeldes, et äh, me oleme teadlikud sellest, et ka nemad jäävad selle konkreetse kategooria alla. ma ei ütleks, et äh, siin peaks, et siin oleks tegemist millegi taunitavaga, aga tasub ikkagi selle üle järele mõelda. tak, formand suur tänu, härra esimees. mina olen nõus nende eelkõnelejatega, kes ütlesid, et nad rõõmustavad küll edasimineku üle, aga samas tundub, et siit on ikkagi midagi puudu. nüüd on meil vaja see küsimus läbi vaadata üsna lühikese ajaperioodi jooksul ja meil ei ole võimalust äh, pikemalt seda arutada. tahaksime selle läbi vaadata enne järgmisi parlamendivalimisi ja see peaks olema meile heaks stiimuliks, et kaasata aruteludesse ka kodanikke. üks raskusi on see, et tasude, tasud on väga erinevad, need erinevad sõltuvalt lobitöö tegijast. jah, register on vabatahtlik, aga selle vabatahtliku registri raames, millised on sanktsioonid, kui inimene ei järgi teatud reegleid? siin on kirjas, et inimene lihtsalt arvatakse registrist välja, kas see on üldse piisavalt tõsine sanktsioon? ettevaatavalt peaksime juba rääkima ka sellest, et kui näiteks inimene edastab ebaõiget informatsiooni, siis võib-olla peaks inimene sinna registrisse edasi jääma, lihtsalt pannes sinna juurde väikese märke, et inimene on edastanud ebaõiget infot. nii et tõesti, samm õiges suunas, aga tööd on veel palju teha. Благодаря, господин председател. Аз поделям повечето от оценките, които се направиха тук за значението и характера на регистъра за ja suur tänu. ma olen nõus ähm, enamike arvamusega läbipaistvusregistri ja institutsioonide vahelise kokkuleppe kohta ma ei arva, aga et on palju inimesi, kes suudaksid endale hästi ette kujutada, millist mõju see avaldab riiklikel tasanditel, eriti just uutes liikmesriikides. pikka aega olid äh, tingimused äh, meie juures äh, hoopis teistsugused, kapitalism ja lobitöö olid midagi negatiivset. endiselt äh, eksisteerivad äh, nende mõistete osas imelikud arusaamad. seetõttu oleme meie arvamusel, et see uus äh, ettepanek on jah tõesti midagi äh, erilist, mitte selline rutiinne tegevus. on hea, et saavad olema läbipaistvusregistrid ning et ähm, meie töö saab äh, sellest mõjutatud. ma olen veendunud et äh, kodanikke tuleb äh, detailselt informeerida läbipaistvusregistrist. siinkohal tahaksin mainida ka ajakirjanduse esindajaid, meil tuleks nad kaasata sellesse väga olulisse projekti. Nemad ju edastavad äh, omakorda infot ühiskonnale ja avalikkusele. mõnikord äh, nad äh, levitavad õiget teavet, äh, teinekord aga ka vale infot või moonutatud infot ja teataval määral tuleks ka neid vaadelda lobistidena, tänan. Bene, allora avrete modo di eh, indicare suur aitäh! Teil on kindlasti piisavalt aega selleks, et oma muudatusettepanekuid äh, või avaldada oma arvamust muudatusettepanekute osas ja teen ettepaneku hääletada seda kahte raportit üheksateistkümnendal aprillil ja kahekümne neljandaks märtsiks kell kaksteist öösel tuleb esitada muudatusettepanekud. nii on teil ametlikult võimalik väljendada oma parandussoove ja nüüd üritaksin vastata mõningatele teie küsimustele. esiteks, lugupeetud härra Hefner, mina ei saa päriselt aru sellest, kuidas te saate siin üldse kaaluda mingisugust äh, kohustuslikku äh, registrid, see tähendab, et mitte ainult Belgia ettevõtteid, vaid kõikidel Euroopa Liidu ettevõtetel oleks kohustus ennast registreerida, kuigi nad tegelikult kunagi äh, üldse siia parlamenti ei tuleks, nii et äh, täielikult on välistatud selline kohustuslik register, nii et kui nüüd inimene tahab äh, kontakteeruda parlamendiga, siis peab ta ennast registreerima siin on ka juriidilises terminoloogias vahe, tegemist ei ole absoluutse kohustusega, sest et vastu saab inimene ka teatud hüvesid ma ei hakanud siin käitumiskoodeksist rääkima, ette ma seda ei lugenud, sest et tahtsin, et asi läheks kiiremini, aga seal on ka äh, kirjas see, mida peavad tegema kõik need inimesed, kes tahavad, et neid registreeritaks registrisse. ei piisa sellest, et äh, nad annavad ainult oma nime meile edasi, ei, tegemist on ikkagi olukorraga, kus inimene ise võtab endale ka teatud äh, kohustused. registris on erinevad osad ja seda näete ka siin äh, kokkuleppes, osasid on kuus. kõik äh, inimesed, kes registris kirjas on, peavad käitumiskoodeksit järgima, aga see ei ole ju täpselt sama, kui üks ähm, ettevõte tahab parlamendiga sidet pidada sellepärast, et äh, tagada enda majanduslik kasu või siis näiteks, kui on tegemist mõni, mõne kultuurilise organisatsiooniga organisatsiooniga, kes tahab aidata kaasa Euroopa integratsioonile, just nimelt sellepärast ongi siin kuus erinevat osa, ühelt poolt ärilised või äriühingud, siis eh, edasi advokaatide puhul on näiteks tegemist siin avalik-õiguslike asutustega ja siis täiesti eraldi seisvalt veel kultuurivaldkonna organisatsioonid ettevõtted on viiendas osas. ja vastavalt artiklile seitseteist aluslepingus, äh, siis ei räägita seal äh, mitte kirikust kui sellisest, vaid äh, teatud ähm, organismidest, äh, mis, mille kirik on loonud selleks, et äh, teostada oma või, või täita oma ülesandeid. ja siin on ka kirjas, et kvestoritel on võimalik neile võimaldada ligipääsu parlamendile terveks aastaks seal on kirjas ka see, et äh, samasugune ligipääsukaart on võimalik saata sellistele inimestele, kes ei jää siia, kes ei ole hõlmatud selle konkreetse kokkuleppega, näiteks kui me räägime kohalikest assistentidest või näiteks ka, kui minuga tuleb kaasa minu abikaasa, nii et mul on eraldi kaart pereliikmele. nii et eriolukordi tuleb siin ikkagi täpselt eristada ja nüüd on nõukogu küsimus, et see on tõesti väga oluline, seda on siin ka juba täna rõhutatud, aga siin on ju väga täpselt punktis kakskümmend kaheksa kirjas, et et Euroopa Liidu Nõukogu kutsutakse üles samuti osalema registris, nii et neid on siia ametlikult kutsutud ja loodame, et nad siis äh, ka seda teevad. jah, sanktsioonid on ka ette nähtud, siin on tabel olemas selle kohta, mis juhtub inimesega, kui nad ei järgi käitumiskoodeksit. on nelja tüüpi sanktsioone, näiteks esimene sanktsioon sel juhul, kui inimene on rikkunud midagi kas tahtmatult, edasi, kui ta on teinud seda tahtlikult edasi, kui inimene pidevalt on rikkunud käitumiskoodeksit ja viimaks, kui inimene on rikkunud koodeksit tahtlikult ja rängalt. siin teavitatakse sellest inimest ja äh, nähtakse ette ka tema äh, ligipääsu peatamist Euroopa Parlamenti kas ajutiselt või püsivalt nii et sanktsioonid on siin täiesti ette nähtud, ma loodan, et sellega olen vastanud kõikidele küsimustele ja kui te loot-, loete seda kokkulepet ennast, siis kindlasti näete, et siin on kõike käsitletud hoopis detailsemalt, nii et kahekümne neljandal märtsi keskööl on muudatusettepanekute esitamise äh, tähtaeg. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. kes sarebbe la, il, il rapporto DAF che invece abbiamo rinviato a domani, per cui a questo punto niisiis on edasi lükatud äh, kuues punkt homse päeva peale ja läheme edasi seitsmenda päevakorrapunktiga, mis puudutab äh, fraktsioonide rahastamist, Euroopa Üleste parteide rahastamist. kahekümne kuuendal jaanuaril oli oluline kuulamine, seal tutvustati, vabandust, raporti projekti tutvustati äh, veebruaris siinsamas äh, komisjonis ning esitati äh, üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut, mis on kahjuks ainult inglise keeles. nii et nüüd alustame aruteluga ja vaatame, kas see tänane arutelu võimaldab jõuda nii kaugele, et homme hommikul hääletame, sest seda soovib meie raportöör, palun Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Jah, aitäh. see raport äh, käib kahe tuhande seitsmenda aasta pubi- ja avaldatud raporti jälgedes enamus äh, Euroopa üleseid parteisid saab no, äh, oma äh, rahastuse Euroopa eelarvest, Euroopa Parlamendilt. minu ettepanekud seisnevad selles, et ma sooviksin, et parteidel oleks õiguslik staatus, sest et praegusel kujul on tegemist nii-öelda rahvusvaheliste vabaühendustega ja ma ei usu, et see läheks kokku Lissaboni leppega, kus räägitakse erakondade poliitilisest rollist ning nende demokraatlikust olulisusest Euroopa demokraatias. ja teiseks. praegune olukord on selline, et et tihtilugu on puudu poliitilisest kaalust nagu te teate, siis on olemas raport rahastamise kohta ja selle mõjude kohta ja seal on ka mm, kontrollikoja järeldused ning samuti juhatuse seletuskiri. kahe tuhande seitsmenda aasta raportis toodi välja see, et me peame tagama erakondadele äh, poliitilise staatuse, juriidilise staatuse samuti ning kuulamise käigus tuli see samuti esile. nagu te teate, osalesid äh, professorid ülikoolidest, Kontrollikoja esindajad, Transparency International esindajad, äh, erakondade esindajad ning kuulamise ajal rõhutasid kõik just nimelt seda, et mitte ainult liikmesriikide või regioonide äh, erakondade esindajatest on siin juttu, vaid me räägime sellistest liikmetest, kellest äh, kes võivad saada Euroopa erakondade liikmeteks, me tahame seda oma koduriikides ka julgustada kui eh, tegemist on inimestega, kes on eh, regionaalsetest parteidest või eh, liikmesriikide parlamentidest, võivad kuuluda üle-euroopalistesse erakondadesse. on näiteks sellistes riikides nagu Hispaanias, Saksamaal on äh, olemas ka regionaalsed parlamendid, kellel on õigusloomelised äh, pädevused. minu koduriigis äh, neil selliseid pädevusi ei ole, nii et olukord on siin riigiti väga erinev. nüüd, mis puudutab rahastamist, siis ma usun, et me peaksime jääma selle juurde, mis on finantsmääruses kirjas ning meil ning peaks olema vähemalt üks inimene valitud Euroopa Parlamendist. väga paljud äh, kolleegid tahtsid teha vahet Euroopa erakondade äh, ja nende rahastamise vahel, ma usun, et äh, erakonnaks, Euroopa erakonnaks võib pidada erakonda juhul, kui erakond on loodud enne Euroopa valimisi esimest korda, aga sellisel juhul ta ei saa sellisel juhul pärast valimisi, kui vähemalt ühte liiget sellest erakonnast parlamenti ei ole valitud, nad enam rahastust Euroopa eelarvest ei saaks. praeguseni on rahastatud neid erakondi üksikisikute poolt ja see on ulat-, lävi on seotud kaheteist tuhande euroni isiku kohta. ma arvan, et seda peaks kahekümne viiele tuhandele tõstma kahe võrra, kahe korra võrra siis. mõned kolleegid on teinud ka ettepanekuid selle kohta, et kuna Euroopa erakondadel on liikmeid ka parlamendis, siis nad peaksid suurema osa vahenditest saama oma äh, liikmetelt. ja mina sellega nõustuda ei saa ja seda järgnevatel põhjustel ma nimelt usun, et kümne aasta pärast võib-olla võiks sellega nõustuda, kui neil erakondadel, erakondade olukord muutub, aga ma ei usu, et Euroopa erakonnad saaksid ellu jääda praegu lihtsalt äh, ainult äh, liikmemaksudest, mis ulatuvad kahekümne euroni praegu, see ei ole realistlik. me peame tagama selle, et Euroopa erakondadel oleks juriidiline, poliitiline alus, mis võimaldaks neil osaleda Euroopa valimistes Neil peab olema sellele vastav staatus, nad äh, peavad olema selline üksus, kellega me saame äh, läbirääkimisi pidada, pidada. ja me ei saa nõustuda sellega, et Euroopa erakonnad on lihtsalt äh, sama staatusega kui vabaühend, vabaühendused. mis puudutab nende juhtimist, siis siin tundub, et probleeme ei ole, keegi mingitele suurematele puudujääkidele viidanud ei ole aga muidugi äh, toetan ma siin ka Transparency Internationali ja ähm, Kontrollikoja aruannetele. läbipaistvus on äh, praegusel ajal eriti olulisel kohal. ajakirjandus ja kogu info, mis inimesteni äh, jõuab, tegelikult võib anda tihti natukene moonutatud pildi, seega me peame tagama, et kõik, mis on seotud läbipaistvusega, oleks väga korrektselt lahendatud ja et info, mis jõuab kodanikele, oleks õige ning lõpetuseks me soovime ka, et komisjon teeks ettepaneku, mille kohaselt antakse erakondadele juriidilise isiku staatus. nagu te teate, paljud neist erakondadest on loodud Belgias ja see tähendab seda, et neil äh, peab siin olema ka piisav maksejõulisus. Äh, praegu rahastatakse neid põhimõtteliselt äh, Euroopa Parlamendi vahenditest, ega tegelikkuses nad saavad raha Euroopa eelarvest. seega siis me tahame tunnustada, et neil erakondadel on oluline tähtsus Äh, mõned neist on olnud olemas juba aastakümneid ja kuna me rahastame neid, siis äh, seeläbi ka juba ju me tegelikult äh, näitame, et nad on meie jaoks olulised. nagu te teate, siis mina olen omalt poolt koostanud mõningaid kompromissmuudatusettepanekuid ning oma muudatusettepanekus ma viitan neile erakondadele, Äh, kui erakondadele, mm, äh, mis vastavad määratlusele, mis on ära toodud meie äh, vastavas määruses. ma usun, et praegu sihtasutuste abil on olnud võimalik äh, aidata nii meid endid, Euroopa Parlamenti kui ka äh, erinevaid äh, Euroopa erakondi. erinevad sihtasutused on olnud kaasatud ka läbipaistvuse tagamise, tagamisse, poliitikate elluviimisesse, samuti ideoloogilistes aspektides on nad olnud kaasatud. vahel me oleme näinud, et osalenud on meie poolt korraldatud üritustel ka kolmandate riikide esindajad, eh, ka selliste riikide esindajad, kus eh, Euroopa eh, tüüpi demokraatia pole veel juurdunud. kui me vaatame näiteks Vahemere liit, piirkonda ning seal toimuvaid muudatusi praegu, siis me näeme, et sellistel sihtasutustel võib olla veelgi olulisem roll mängida. sama käib ka idanaapartnerluse kohta ning kandidaatriikide kohta. ma ei tahaks pikemalt sellel teemal peatuda, vaid tahaksin lihtsalt paluda, et te toetaksite minu raportit, et te hääletaksite selle poolt. ma tean, et siin võib olla erinevaid vastuväiteid, eriti ühe teema kohta mis puudutab personali nimelt on siin jutt sellest, et peaks kehtima üks ja sama õiguslik äh, ja ka maksurežiim. osad äh, kolleegid tahavad, et see välja jäetakse, muidugi on neil õigus seda nõuda, aga minu ettepaneku kohaselt me tahame, et personal oleks siia ka kaasatud. ma usun, et homme me saame selle küsimusele hääletada ja ma arvan, et me peaksime omalt poolt äh, seda protsessi tagant kiirustama, nii et me saaksime tulla välja konkreetse ettepanekuga erakondade kohta ja me peame meeles pidama ka seda, et Lissaboni lepe on nüüd juba poolteist aastat jõus olnud. ja ma arvan, et me peame ikkagi kinni pidada ma arvan, et me peame ikkagi kinni pidama leppe sätetest ja peame tunnustama seda, et Euroopa Liidul on õiguslik äh, staatus. erakondadel on äh, oma juriidiline staatus liikmesriikides, äh, seega ei, tundub olevat mõistlik, et neil oleks see ka Euroopa tasandil, ma usun, et demokraatia ja praegune olukord näitavad, et lihtsalt taolisi muudatusi on vaja sisse viia, ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja ka teid, härra esimees, kogu abi eest ja selle eest, et te aitasite mul korraldada ka kuulamise neis küsimustes. ma usun, et eh, seal me saime päris palju mõtteainet ning selle põhjal sain ma ka oma raporti paremini koostada. suur aitäh! suur aitäh kogu tehtud töö eest ja nüüd äh, läheme edasi aruteluga. suur tänu, härra esimees, lugupeetud proua Giannaku. ma mitte ainult ei täna teid äh, tänase tutvustuse eest, vaid äh, nagu härra esimees juba ütles, siis olete te teinud raporti väljatöötamise ajal tõesti ära suurepärase töö komisjonisiseselt oleme kõik kindlasti nõus sellega, et poliitilised erakonnad on oluliseks instrumendiks, et tagada eh, esindusdemokraatia. esindusdemokraatia on ka meie institutsioonide keskmeks ja et seda veelgi täieldada ja parandada, paar kuud tagasi kiitsime heaks ähm, proua Sida-Gurmai algatusel ka ühe konkreetse õigusakti. siin on äh, poliitiliste erakondade kohtlemise osas olnud neli ajalooetappi, esiteks äh, poliitiliste erakondade olulisuse vähendamine, edasi nende ignoreerimine, edasi juba nende tolereerimine ja siis juba nende seadustamine. ja nüüd on kõikides riikides ikkagi tunnustatud poliitiliste erakondade rolli olulisus ja nende rolli olulisus ka kodanike esindamises. Euroopa vabandust, Lissaboni leping äh, andis ka Euroopa Liidu poliitiliste erakondadele erilise rolli ja nüüd peame me seda rolli öö, äh, täiustama konkreetse öö, äh, poliitilise staatusega ja nii, et ei jää, ei oleks tegemist mingisuguste organisatsioonidega, mis jäävad poliitilisest elust tegelikult välja või siis, et neist saavad justkui vabaühendused, sest et hetkel neid vähemasti siin Belgias niimoodi koheldakse. siin on üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut teie raportisse, aga see ei tähenda, et äh, suures osas oleks komisjon pannud teie raporti küsimärgi alla kindlasti on komisjoni liikmed väga suures osas äh, üksteisega nõus ja seda sellepärast, et ettevalmistustöö äh, koos komisjoni liikmetega ning Euroopa Liidu äh, poliitiliste erakondadega ning samuti kõikvõimalike huvigruppide esindajatega oli äh, väga hea, nii et need üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut kindlasti ei näita seda, kui suur üksmeel tegelikult siin valitseb. ja nii ehk naa no, minu fraktsioon läbi muudatusettepanekute, mille esitasin ise või härra Mattias Kroote või proua Sita Gurmai või ka Luis Janjes, on siin teile näha ja üritan neid äh, lühidalt ka selgitada. siin on paar muudatusettepanekut, mis viitavad põhjenduspunktile AA ning artiklile kümme ja seal räägitakse sellest, et kustutada raportist viide maksurežiimidele. tegemist ei ole mitte põhimõttelise vastasseisuga, vaid lihtsalt me peame arvestama hetke poliitilist olukorda ja seda, kui raske oleks selgitada sellist äh, sellist äh, maksustamist äh, või sellist maksurežiimi äh, Euroopa poliitiliste erakondade oma siis näiteks kõikide meie liikmesriikide töötajatele või, või teistele. nii et see ei tähenda seda, et ühel hetkel ei peaks ka seda küsimust Euroopa Liidu tasemel reguleerima, aga hetkel ei ole selleks lihtsalt õige hetk nii et me ei ole siin põhimõtteliselt selle vastu, me lihtsalt arvame, et hetkel ja selles raportis ei peaks sellest, sellega tegelema, sest et avalikule arvamusele oleks äh, poliitilisest vaatenurgast seda asja üsna raske selgeks teha. nüüd veel üks muudatusettepanek, mis räägib äh, sellest, et tuleb eristada Euroopa Liidu erakonna loomist ja äh, rahaliste vahendite saamist meie fraktsiooni arvates võib erakondi luua erinevate eesmärk, erinevatel eesmärkidel loomulikult peab järgima teatud hulka tingimusi, paljud neist on siin raportis ka kirjas, näiteks tuleb äh, või erakonna sises, sisene töö peab toimuma demokraatlikult ja nii edasi. aga samas ei saa nõuda äh, poliitiliselt erakonnalt, kellel on võimalus äh, siin esile kerkida Euroopa Liidus, seda, et neil oleks juba enne esindaja Euroopa Parlamendis sest et tegelikult see erakond ei ole ju veel osalenud ühelgi euro-, ühel, kunagi Euroopa Parlamendi valimistel. nii et erakonna loomine ja erakonna rahastamine ei peaks sõltuma sellest, kas on olemas Euroopa Parlamendis oma esindaja. nii et see, et see, see nõue ei kehti sel juhul, kui me räägime erakonna loomisest, küll aga kui tegemist on erakonna rahastamisega, siis peab olema äh, esindaja Euroopa Parlamendis olemas, nii et me ei hakka siin rahastama ükskõik millist Euroopa Liidu erakonda, vaid äh, ikkagi peab see erakond tõestama, et neil on teatud toetus siin Euroopa Liidu sees ning et nad on ka esindatud Euroopa Parlamendis. nüüd veel üks meiepoolne muudatusettepanek, seal räägime äh, järgmistest küsimustest. punktides kaksteist, neliteist, viisteist ja seitseteist, kus te räägite valimisreformidest, liikmete valimise protsessi raames, siis meie arvates sellest teemast ei peaks rääkima siin selles raportis. sest et meie räägime siin ju erakondadest ja nende erakondade rahastamisest ja mitte sellest, et kas valis, kas valimissüsteem peaks olema nii või naasugune või et kas seda peaks kuidagi muutma. tegemist on ju küsimusega, mida käsitleb ka härra Tafi raport ja seega meie arvates kõige õigem koht olekski selleks härra Tafi raport ja mitte äh, siin raportit, mis räägib erakondadest. nii ehk naa on meie liikmesriikides enamasti olemas äh, eraldi õigusaktid erakondade kohta ja edasi juba eraldi õigusaktid valimissüsteemide kohta. ja seega olemegi siia esitanud ka oma muudatusettepaneku, öeldes, et nii ehk naa erakondade lo-, erakondi puudutavaid reegleid kohandatakse vastavalt sellele, et selle saaks hõlmata Euroopa Liidu valimissüsteemiga, nii et nii ehk naa, kuidas siis see valimissüsteem välja hakkab nägema, see mõjutab ka seda, kuidas reguleeritakse poliitilisi erakondi puudutavat. edasi annetuste küsimus, meie oleme siia lisanud selle, et see kakskümmend viis tuhat eurot, see piirmäär peaks olema maksimummäär aastas ühe inimese kohta. ja loomulikult peab seda tegema ka vastavate läbipaistvusreeglitele, mis hetkel kehtivad. nüüd eelviimasena oleme viidanud siin ka sellele, et ei ole vajalik, et erakonnad kaasrahastaks äh, neid rahalisi vahendeid, mis nad saavad äh, Euroopa Liidult. sest et siseriiklikult selliseid reegleid ei ole, nii et ei ole vaja, et kui saadakse raha kuskilt mujalt, siis ise peaks ka sinna äh, kaasrahastajana kaasa lööma. siin on sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud, tahavad, et kaasrahastamine siit täielikult ära kaoks ja teiselt poolt, äh, et see väheneks äh, ja et see oleks alla kümne protsendi, mis äh, praegu raportis kirjas on, nii et see võiks olla viis protsenti. ja viimaseks või siis peaaegu viimaseks, sest et edasi on veel üks muudatusettepanek, millest tahaksin rääkida. nii et meie viimane muud-, muudatusettepanek, me ei tahaks siin seisukohta võtta selle osas, kuidas äh, organiseeritakse erakondi erakondade siseselt või, või teinekord on reeglid sellised, et peab juba öö, äh, oma liikmesriigis kuuluma teatud erakonda selleks, et saaks kuuluda teatud fraktsiooni siin Euroopa Parlamendis, on aga ka hääli, kes puut-, äh, kes toetavad pigem seda, et inimene ise öö, üksi otsustab, millise erakonnaga ta siin ühineb, hoolimata sellest, millisesse erakonda ta kuulub oma liikmesriigil, liikmesriigis. nii et iga Euroopa Liidu erakond peaks ise paika panema need reeglid, ükskõik, kas nad siis äh, nõuavad seda, et äh, inimene kuuluks äh, oma koduriigis teatud erakonda või mitte, nii et ükskõik, kuidas ta seda soovib, siis ise saab ta seda reguleerida. nii ehk naa no,, meie ei saa reguleerida seda, milline süsteem kehtib erakonnasiseselt. ja nüüd edasi, siin on veel mõningad äh, muudatusettepanekud, eriti proua Gurmai omad, mis läheb kokku ka proua Tšernaku sõnavõtu viimase osaga, kus ta rääkis sihtasutuste olulisusest, eriti Euroopa Liidu erakondade kontekstis siin räägitakse demokraatia kaitsest, samuti teadmiste jagamisest valitsemise osas, samuti üleminekuperioodidest ja nii edasi, see kõik on väga oluline, Euroopa erakonnad, vabandust, sihtasutused mängivad selles valdkonnas väga suurt rolli. tahaksin viidata oma kogemustele Hispaanias ja tuginen ka proua Giannaku kogemustel Kreekast ning samuti Portugali äh, kolleegi kogemustel. et nimelt äh, sihtasutuste abi on olnud tohutu ja kindlasti peaks, ja seda siis, kui meie riigid olid üleminekuperioodis, nii et see peaks võib-olla siin meile mõtteainet andma ka selle kohta, mis toimub üle või ülejäänud maailmas. nüüd meie oleme või vabandust, proua Tsenago on öelnud, et ta on nõus paljude kompromissettepanekutega ja nagu ma juba ütlesin, siis üldiselt ollakse teie raportiga nõus ja kui me homme hääletame äh, siis äh, mõnes kohas toetame teid täielikult ja mõnel puhul mitte nii väga. Um, um, jah, ma tahaksin samuti tänada meie raportööri tehtud töö eest ja ma usun, et tõesti on tegemist raske küsimusega ja keerukas on läbinisti mõista erakondade struktuuri ja me näeme, et äh, liikmesriike on kakskümmend seitse ning äh, erinevused on väga suured äh, nii protseduuride rahastamisstaatuse, kultuuri ja muu osas. seega luua üle-euroopaline vorm selliste erakondade jaoks. kindlasti ei olegi niivõrd kerge ja ma tahaksin tänada proua Tšernakut äh, ja kes on oma ülesandega väga hästi aru, hakkama saanud, eriti just kompromisside osas, mida ma saan toetada, välja arvatud ühte. mul on kaks kommentaari, esimene neist ma arvan, et me peaksime kutsuma üles komisjoni kiiremini välja tulema vastava seadusandlusega. lõikes kaheksateist praegusel kujul Te kutsute üles seda komisjoni koostama veel tulevusi raporteid, mis sisaldaksid ka õigusloomelise, õigusloomelist ettepanekut, mille saaks edastada komisjonile. ma kardan, et see tee on liiga pikk ja keerukas. me peaksime selles raportis pöörduma komisjoni poole ja nõudma eelnõu vastavalt artiklile kakssada kakskümmend viis alusleppest ja muudatusettepanekus seitsekümmend kuus ma ka viitan sellele. nimelt ma räägin sellest, et ei ole vaja enam tulevast raportit, ma arvan, et me saame ma arvan, et me oleme piisavalt kaua sellest küsimusest rääkinud ja teiseks kompromiss G lõige kolmkümmend üks osas. seda ma ei saa toetada, sest et äh, siin te kutsute üles erakondi algatama mõttetegevust neil teemadel mis on seotud otsese liikmelisusega. ma arvan, et selle üle on mõeldud juba kakskümmend viimast aastat ja ehk on mõttetööga lõpule jõutud nüüdseks. minu muudatuse ettepanekus üheksakümmend seitse ma ka kutsun üles tegutsema ja looma tingimused selleks, et saaks luua otsese liikmelisuse. seda muidugi vastavalt siis sellele, millised nende endi eelistused on. nagu ka eelpool kõneleja juba ütles, ei ole vaja, et ähm, kõikides meie poliitilistes peredes oleksid täpselt äh, sarnased äh, reeglid neis küsimustes aga ma arvan, et äh, tegemist on äh, äärmiselt tähtsa küsimusega. selleks, et saada eraldi staatust ja saada Euroopa erakonna staatust, tuleks tegelikult ka lihtsustada äh, kodanike liitumist erakondadega selleks on vaja luua ka vastavad menetluskorrad. nii et äh, oleks ka kodanike liikmelisus võimalik ja nii, et kodanikud saaksid osaleda erakondade otsuste langetamise protsessis. seega sooviksin omalt poolt kutsuda üles toetama raportööri, aga kiiremini edasi liikuma, aitäh. Grazie, onorevole Duff, adesso do la parola. suur aitäh, härra Duff. härra Hefner. jah, zunächst herzlichen Dank. jah. kõigepealt äh, suur tänu minu poolt ka raportöörile tehtud suure hulga töö eest. me kindlasti astume siin äh, sammu edasi selge läbipaistva demokraatliku reeglistiku suunas. meil oli ka väga viljakas äh, kuulamine, aga kahjuks tuleb äh, üht-teist ka kritiseerida. kui nüüd vaadata seda ülevaadatud äh, raporti projekti, siis kuulamistel arutatud küsimused äh, seal kuidagi ei kajastu, eriti just, mis puudutab äh, parteide tunnustamise ja rahastamise küsimust. tahaksin tuua mõned näited. ma ise asutasin ühe partei kolmkümmend kolm aastat tagasi. enne seda teist samasugust äh, parteid ei olnud, ei olnud eelkäijat ja asutamise ajahetkel ei saanud sellel parteil mitte üheski parlamendis ühtegi kohta olla, sellepärast et äh, varem lihtsalt seda parlamendi ei olnud, me panime parteile nimeks rohelised, nüüd me oleme paljudes parlamentides ja ka valitsustes esindatud. minu arvates äh, on demokraatia huvides anda võimalusi sellistele uutele jõududele konkureerida vanade parteidega, me rääkisime varem läbipaistvusregistrist ja kõik äh, ju teavad, millised on ohud, kui me hakkame poliitikat ajama oma huvides, me peame täna ja homme olema väga tähelepanelikud, sellepärast et me oleme kõik äh, poliitiliste parteide liikmed. oluline on äh, vältida seda, et me reguleerime asju oma parteide huvides. selle asemel, et konkurentsi välistada, peaksime me selleks võimalused avama. parteide, poliitiliste parteide tunnustamise ja rahastamise küsimus ei saa olla seotud äh, valimiseduga ja kindlasti ei saa olla see seotud sellega, et äh, parteil juba on parlamendis kohad, sellepärast et äh, muidu minnakse vastuollu demokraatia ja vaba konkurentsi põhimõtetega. aga mis puudutab äh, rahastamist, siis see peab äh, tõesti olema seotud edukusega ja me võiksime siin raportis näha ette veel karmimaidki kriteeriume aga mis puudutab tunnustamist ehk siis äh, võrdsustamist, siis see on minu arvates täiesti vastuvõetamatu ja proua Kernako, mis puudutab nüüd seda kompromissettepanekut, mis äh, seda küsimust äh, nagu kalevi alla lükkab, seeläbi, et on võetud äh, rahastamise osas äh, sisse äh, parlamendi kohtade omamise tingimuse, siis jah, tunnustamistingimused äh, peavad olema formaalsed, mitte eduga seotud. peab eksisteerima organisatsioon, millel on programm, demokraatlik sisestruktuur, piisavalt liikmeid ja toetajaid ja nii edasi. tuleb esitada statuut, mis äh, tagab, et äh, partei võtab vastu otsused demokraatlikult ja nii edasi. aga asi ei tohi olla seotud äh, juba saavutatud eduga eelnevatel valimistel, sellepärast et muidu satuvad oligopoolsesse seisundisse need, kes on juba varem valimistel osalenud ja seda hakatakse meile ette heitma ja juhin tähelepanu muudatusettepanekutele, mis meie oleme sellega seoses esindanud või esitanud. kuulamisel ütlesid kõnelejad kõik sama ja eksperdid, kes võtsid sõna sel teemal, olid samuti ühtsel arvamusel, nii et äh, tahaksin siinkohal tõesti äh, haava soola, äh, soola haavale raputada ja öelda, et me ei tohiks teha poliitikat oma huvides ja me ei tohiks luua siin mingisuguseid poliitilisi oligopole. teised küsimused ma jätan äh, kõrvale, kolleegid on juba neid puudutanud, lihtsalt juhin tähelepanu nendele konkreetsetele muudatusettepanekutele. suur tänu, nüüd kolm kolleegi soovivad veel sõna, kas äh, veel keegi soovib kõnelejate nimekirja saada? ja siis äh, proua Le Grip, palun. jah, aitäh, lugupeetud äh, esinaine, ma tahaksin lühidalt teha ja tänada kõigepealt raportööri proua Tjanakut ja avaldada talle tunnustust tehtud töö eest, mis on olnud tõesti tohutu ja äh, kogu protsess on olnud juba päris pikk, sellega tehti algust eelmise ametioleku aja vältel ja nüüd me oleme lõpuks jõudnud äh, lõpusirgele ja tulemused on paljulubavad. tahaksin samuti avaldada tunnustust äh, proua Tšannakule kuulamise kõrge kvaliteedi eest, mis leidis aset jaanuari lõpus ja kus osalesid äh, peaaegu kõik Euroopa erakonnad Euroopast ja mõningad lausa kõige kõrgemal tasemel. see näitab, kuivõrd suvi, suurt huvi tuntakse teema vastu, kuivõrd oluline see on ja ma tahaksin äh, tõesti ütelda veel kord välja, et ka Lissaboni leppes on ära toodud Euroopa erakonna olulisus äh, ning äh, seeläbi luuakse tegelikult Euroopa poliitiline ruum, mis aitab Euroopa avalikule arvamusele esile kerkida ja selle raames on võimalik edendada ka Euroopat puudutavaid arutelusid, edendada Euroopa ideesid, muuhulgas ka Euroopa kodakondsuse algatuse eesmärgid on ju needsamad, nimelt ning muidugi mõista, nagu teised kolleegid juba ka ütlesid, siis äh, praegu on toimumas olulisi poliitilisi muudatusi teisel pool Vahemeret äh, ja meie omalt poolt näeme, et äh, meie Euroopa erakonnad on selleks õigeks vahendiks mille abil oleks võimalik abi pakkuda, nõu pakkuda, toetada demokraatlikke poliitilisi liikumisi, mis on äh, levimas äh, Lähis-Idas meie jaoks on kõige suuremat huvi pakuvad muidugi Euroopa Liidu läbi äh, valimised ja selle raames me tahaksime ka, et arutelud oleksid vähem keskendunud liikmesriikides toimuvale, vaid pigem oleksid ikkagi Euroopa teemasid puudutavad. Äh, seega on Euroopa erakondade roll väga oluline ja neil oleks vaja anda ka juriidiline staatus. tahaksin lühidalt peatuda kahel muudatusettepanekul, äh, mis me koos esitasime koos äh, selle Massuuriga ja need puudutavad äh, personali äh, rahastamise süsteemi, siis me tegime kaks ettepanekut, ühes on ära toodud vajadus kustutada põhjenduspunkt AA ning lõige kümme samuti. meie sooviks on siin väljendades arusaamatust neis küsimustes. millisest maksusüsteemist te räägite siin või fiskaalsüsteemist te räägite siin personali puhul, kas te soovite tõesti äh, maksuküsimustes samad reeglid kehtestada neile kui Euroopa institutsioonide töötajatele? või tahate ad hoc süsteemi luua? ma leian, et siin on tegemist äh, küsimusega, mis praeguses äh, staadiumis veel ei ole äh, väga selgeks saanud, nii et me oleksime tahtnud väljendada siin mõistmatust enda poolt. ja meie sõnumiks on see, et taoline režiim peaks tulema arutlusele kõigepealt, seda peaks analüüsima, töötama selle kallal. ma saan aru, et paljud Euroopa erakonnad, mis olemas on, sellist režiimi soovivad, aga mul on jäänud mulje, et asi ei ole veel küps ja palju on segadust selle ümber, mõistmatust ja ka reservatsioone on palju, suhtutakse ettevaatlikult sellesse vähemalt osad meist äh, ja paljud kodanikud samuti. Euroopa erakonna idee ja nende rolli idee valimiskampaaniates on aga selline idee, mis tekitab väga palju huvi ja sümpaatiat ja uudishimu kodanike seast ma ise kohtun väga tihti noortega, ka vähem noorte kodanikega, kes kutsuvad üles sellele, et Euroopa erakonnad oleksid aktiivsemad ja nähtavamad Euroopa poliitilisel areenil. nii et äh, võib-olla me ei peaks nüüd hakkama äh, selliseid keerukaid küsimusi arutama, mis võivad muuta meie ülesande veelgi raskemaks, vaid äh, peaksime ja see on meie ainukene reservatsioon, muus osas toetan igati teie töövilju, aitäh uh,! Thank you very much, Constance! suur tänu, Constance! järgmisena härra Stolze ja kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis teda, peale teda tuleb veel üks ja siis esimees. tänan, proua esimees! mina sooviksin samuti ühineda nende kolleegidega, kes tänavad äh, selle raporti kallal äh, tehtud töö eest ja samuti tänavad eduka kuulamise korraldamise eest. kuulamine tõi esile selle, et äh, kõik Euroopa parteid Euroopa tasandil saavad aru, et meil tuleb teha oluline samm edasi, et tugevdada kodanike demokraatlikku kaasatust äh, ja reguleerida parteisid. Colin Cloche Ühendkuningriigist rääkis sellest, et äh, järjest vähem kodanikke osaleb äh, valimistel, olgugi et meil on kõikides liikmesriikides sõnavabadus, vabad valimised kodanikud äh, üldsegi ei tunne ennast äh, puudutatuna otsustusprotsessidest äh, Euroopa riikides. kuulamisel ütlesid meile esinejad, et meil tuleb teemadele euroopalikult äh, läheneda. seoses muudatusettepanekute ja kompromissidega tahan mainida kolme olulist punkti. kõigepealt ma toetan väga seda, mida ütles kolleeg äh, Hefner seoses äh, poliitiliste parteide tunnustamise ja rahastamise eristamisega. mis need poliitilised parteid on ja kuidas nad üldse tekivad? meil tuleb äh, lähtuda struktuursetest organisatoorsetest põhimõtetest, mis peavad eksisteerima, et parteid oleks võimalik tunnustada Euroopa institutsioonide poolt ja rahastamise osas mängiks rolli siis äh, edukriteerium ehk siis äh, parlamenti äh, valitavus. oluline on arvestada ka sellega, kas ja kuivõrd partei on esindatud riiklikul ja kohalikul tasandil siis saab selgeks, et see Euroopa poliitiline partei ei ole mingisugune abstraktne moodustis Euroopa Liidus, vaid ta on otseselt äh, seotud äh, oma liikmesriigi valijate ja kohalike parteidega. see kõik on väga oluline, edendamaks Euroopa arvamuste kujundamise protsessi eriti kui arvestada, kuidas need äh, protsessi tegelikult käivad, näiteks valimistel osalemine ja nii edasi. teiseks, parteisisene demokraatia, ka siin oli terve rida muudatusettepanekuid. siinkohal on minu arvates oluline, et me võimalikult vähe piiraksime, nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik. ühesõnaga, partei liikmed peavad ise olema võimelised äh, panema paika oma statuudi selgetest läbipaistvatest põhimõtetest lähtuvalt, mis äh, eksisteerivad Euroopa tasandil ja mis on paika pandud Euroopa Parlamendi poolt. siia hulka kuulub minu arvates ka võimalus äh, laialdaselt osaleda Euroopa parteide töös, me peame need äh, läved võimalikult äh, madalaks tegema. ja kolmandaks liikmelisuse küsimus, ka siin ma esitasin mõned muudatusettepanekud ja teised kolleegid kasutasid ka sama võimalust. ma usun et äh, peaksime arvestama siinkohal äh, füüsiliste isikutega, et nemad võiksid olla Euroopa poliitiliste parteide liikmed, seda ootavad ka kodanikud. sellega tõstetakse kvaliteeti. nii et ma tervitan äh, seda kompromissi sellisel kujul, nagu see on välja jagatud, siin on vist tegemist selle viimase kompromissiga lõige kolmkümmend üks, seal räägitakse Euroopa tasandi poliitilistest parteidest, et neid kutsutakse üles mõtlema järele selle üle, milline on individuaalne liikmelisus ja otsene osalus partei äh, töös et kuidas see kõik täpsemalt peaks välja nägema. siin on minu arvates äh, tegemist väga huvitava aspektiga ja kompromissiga, ma olen nõus. lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, ka poliitiliste sihtasutuste, noorteühenduste ja naiste organisatsioonide roll on väga tähtis. me peaksime andma ka nendele võimaluse statuudi kaudu mõjutada tugevamalt Euroopa tasandil tehtavat poliitikat. ja siis Colin Clouchi poolt mainitud postdemokraatia oleks absurd ja me läheksime Andrew Duffy poolt välja pakutud teed seoses valimisseadusega. ja nüüd härra Prons, palun. kõnelejal pole mikrofoni. nüüd on. Euroopa poliitilised äh, parteid on rahvusparteide katusorganisatsioonid, aga nende põhi äh, tegevuseks äh, on valimised ja nüüd härra Tahv on välja pakkunud üle-euroopalise valimisringkonna, kust valitakse kakskümmend viis saadikut, aga see oleks vaid väike osa saadikute koguarvust. ma ei usu, et mõni rahvuslik partei või üksik kandidaat seaks küsimärgi alla valimised Euroopa tasandil, see oleks äh, põhimõtteliselt ju äh, enesetapp, sellepärast et siis äh, vabatahtlikke Euroopa valimisi ei toimukski. Need nii-öelda Euroopa parteid siis, mis nüüd tekiks, oleks nagu eksperimendid ja ainuke võimalus oleks äh, see reaalseks äh, muuta kohustuslikkuse kaudu, aga see jällegi äh, ei läheks äh, läbi. ja see lootus, et soovitakse liituda Euroopa partei, poliitiliste parteidega, on täiesti fantaasia niisiis, kui liikmesriikides äh, viia läbi küsitlus ja küsida midagi Euroopa poliitiliste parteide kohta, siis inimesed äh, midagi vastata ei oskaks. nii et me siin äh, räägime asjadest, mis inimeste peades ei eksisteeri ja arvatavasti ei hakka see toimima ka Euroopa valimisi läbi viies tänan. me oleme nüüd jõudnud äh, ajahetke, kus raportööril on võimalus vastata, palun. härra esimees, äh, ma võtsin kolleegide märkused äh, teadmiseks olen teadlik, et ollakse osaliselt vastu sellele, et meil oleks ühtne ka maksuõiguslik staatus parteide kaastöötajatele, sellest ma saan ka osaliselt äh, aru. see ei vasta praegusele olukorrale. aga ma ei äh, tahtnudki öelda, et äh, rahvusriikide parteide liikmed peaksid saama äh, Euroopa ametniku või parlamendi töötaja staatuse, ei. meil on vaja ühtset äh, poliitilist reeglistikku Euroopa parteidele ja sihtasutustele ja üks asi tuleb täpselt paika panna. punktis kolmkümmend üks on paika pandud, et praegusel hetkel võivad ka üksikisikud osaleda parteide töös, aga selleks, et partei asutada ja selleks, et kaastöötajaid äh, saada, on vaja tõesti äh, palju aastaid äh, töid teha. meil on kompromissmuudatusettepanekud, kus aktsepteeritakse seda, et tuleb eristada parteisid, mida rahastatakse ja neid, mida ei rahastata kõik parteid, kes on esitanud äh, rahastamistaotluse, peavad äh, oma vähemalt ühte saadikut Euroopa Parlamendis, see on täiesti loogiline. on ka kompromissmuudatusettepanek ja seal me ütleme, et äh, aktsepteeritakse parteide staatust, kuna nad võib-olla asutatakse enne Euroopa Parlamendi valimisi ja kui nad äh, saavad ühe saadiku Euroopa Parlamenti, siis nad saavad tagantjärge ka rahastamist äh, taodelda. praegu on olukord äh, keeruline, isegi kui äh, ühel sellisel parteil on palju liikmeid, siis ei ole tagatud äh, partei rahastamine, liikmed maksavad võib-olla ainult kakskümmend eurot aastas, nii et äh, rahastamine peab jääma selliseks, nagu ta praegu on. olles arutanud olukorda kõikide parteidega, sain ma aru, et äh, nad rohkem raha ei küsi, kõik saavad aru, et ajad on rasked, me oleme praegu äh, majanduskriisis poliitikuid ja parteisid kritiseeritakse järjest tugevamalt nii ajakirjanduses kui ka kodanike poolt. aga mis puudutab nüüd Euroopa poliitilise partei asutamist, siis see on jah teema, millele juhiti täiesti õigusega tähelepanu. see on äh, seotud äh, ka sellega, millest räägiti konvendis seoses Euroopa tulevikuga, kodanikud peavad olema tugevamalt kaasatud, nad peavad aru saama, mida tähendab Euroopa poliitiline partei, paljud üldse ei tea, millised need äh, parteid äh, on, sellepärast et nad äh, töötavad koos rahvuslike parteidega. nii et me räägime siin osalusdemokraatiast ja läbipaistvusest eelkõige. kui siin on nüüd ette nähtud äh, juriidilise isiku äh, staatus äh, ja kui me räägime siin äh, kapitaliga seotud küsimustest, siis on selge, et me soovime paika panna partei kui sellise mõiste pärast märkusi, mida me oleme kuulnud. ma rääkisin siin juba eristamise küsimusest, härra Guerreiro, härra Tahv ja panin kirja, et härra Tahv juhtis tähelepanu survele, mida tuleks avaldada Euroopa Komisjonile ja see sõltub tõesti meist. Euroopa Komisjon peaks meilt ehk saama ametliku kirja, kus me ütleme, et Euroopa Komisjon peaks esitama vastavad, vastavad ettepanekud mis puudutab äh, Lissaboni lepingut, siis äh, sellest soovist ei saa enam äh, üle ega ümber. lisaks öeldi veel üht-teist rahastamisega seotud huvide kohta. ma täiesti aktsepteerin vastavaid muudatusettepanekuid ja ma tegin ka kompromissmuudatusettepaneku. kulude ülempiir kakskümmend tuhat eurot aastas annetaja kohta, see on täiesti loogiline. kui on selged sätted ja kui on paika pandud partei staatus, siis meil on ka rohkem läbipaistvust partei rahandusolukorra osas ma üritasin äh, vähendada muudatusettepanekute arvu, neid oli ju algselt üle üheksakümne, ja mis puudutab nüüd äh, parteide kaastöötajate olukorda, siis äh, kolleegid peaksid siin tegutsema ja ma võtsin vastu siin härra Guerrero muudatusettepaneku mis äh, toob äh, sisse selle protsendi, mida maksab Euroopa parlament ja loomulikult ega partei ei saa ise tekitada endale mingisuguseid äh, omavahendeid. eks liikmemaksude kogumine, liikmete saamine, kõik võtab aega ja seetõttu on väga oluline saada Euroopa poliitilise partei staatus. nii parteisid kui ka sihtasutusi äh, ma siin partei, siin raportis ka tihti mainin, eriti olulised on sihtasutused. Neid kaasrahastatakse lähtuvalt äh, parteidest, ega neid äh, sihtasutusi ei saa rahastada kuidagi eraldi, näiteks kui homme asutatakse mingi sotsiaalpoliitiline sihtasutus, siis see ei ole automaatselt äh, seotud äh, sotsiaaldemokraatidega, vaid kõigepealt tuleb seda sihtasutust tunnustada. ja kui me räägime siin äh, seotud sihtasutusest, inglise keeles affiliated, nagu mainis proua Gurmai, siis see on täiesti õige. oma muudatusettepanek, oma kompromissmuudatusettepanekus ma võtsin üle ka muudatusettepaneku, mis tõesti käsitleb seda teemat äh, konkreetses artiklis ja konkreetses lõigus ma ütlen siinkohal, et Euroopa parteid ja nendega seotud sihtasutused ja ma usun, et äh, käesolevaga me oleme samal lainepikkusel. härra esimees, äh, ma tõesti äh, tegin siin suuri pingutusi, osad muudatusettepanekud olid väga sarnased ja identsed ning ma üritasin kompromiss et, muudatusettepanekutega katta suurema osa muudatusettepanekutest, et raporti tuumik äh, ei läheks äh, kaduma. minu eesmärk on selle raportiga luua tõesti selline olukord Euroopa poliitilistele parteidele, mis annab neile juriidilise isiku staatuse ja me samas äh, puudutame siis ka kohe sihtasutusi. suur tänu! suur aitäh raporti tutvustuse ja ka teie vastuse eest, nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on number kaheksa jah, palun. härra Hefner. mul on äh, palve enne kui me selle päevakorrapunkti ammendame, tahaksin ma raportöörilt küsida, et äh, kas ta vastaks ehk ka minu küsimusele. mind äh, tõesti vaimustas see, kuidas ta vastas teistele küsimustele, mina esitasin põhimõtteliselt ainult ühe küsimuse ja see puudutas spetsiaalselt äh, meie komisjoni ja mind üllatas, et ta minu küsimusele ei vastanud. meie käitumine sõitub, sõltub konkreetselt sellest, kuidas te küsimusele vastate, nii et üritage veel kord. kas te kuulsite küsimust, kas võiksite ka vastata härra Hefnerile? lugupeetud härra esimees, lugupeetud härra Hefner viitas eristamise küsimusele, et tuleb eristada erakondi nende rahastamisest ja mina ütlesin, et muudatusettepanekutes ma ka seda arvesse võtan, see ei ole kirjas küll arv, küll arv, küll raportis endas, see on aga kirjas siin kompromissmuudatusettepanekutes siin räägime me rahastamiskriteeriumist ehk siis sellest, et peab olema konkreetsel erakonnal üks Europarlamendi saadik, aga see ei tähenda seda, et kui nüüd järgmistel valimistel saab ta oma kandidaadi, et siis äh, seda arvesse ei võetaks ja nagu ma ikka olen öelnud, siis seda tingimusel, et nad kõiki kriteeriume täidavad. ütleme, et äh, Euroopa erakonnad ei saa oma nimekirja võtta ainult erakondi või ainult äh, üksikliikmeid, et see peab, äh, seal peab olema mõlemaid. nii et ei ole mõtet siin ekstreemsustesse minna näiteks kui siin oleks ainult viis üksikliiget ilma mingisuguse erakonna toetuseta, siis see ei oleks ju tõeline Euroopa erakond. nii et tuleb paika panna ikkagi teatud rida kriteeriume selleks, et luua Euroopa erakond ja selleks, et saada ka ligipääs vajalikel rahastamisvahenditel. proua Tšenako kas te võiksite ettepanekusse sisse viia ka selle, mida te nüüd suuliselt ütlesite, suur tänu vastuse eest, aga raportis ja kompromissmuudatusettepanekus eh, seda sees ei ole, aga kui te vastate tõesti nii, nagu te praegu ütlesite, siis on probleemile tähelepanu juhitud ja lahendus on võimalik. Bene, grazie, sentito la replica e.... hästi, aitäh vastus on nüüd ära kuuldud ja siis kõik tegutsevad vastavalt. edasi järgmine punkt, kodukorra artikli viiskümmend üks muutmine, mis puudub komisjonide ühiseid koosolekuid. me ei peaks kuigi palju aega kulutama sellele küsimusele, sest rääkisime sellest juba kolmekümne esimesel jaanuaril ja nüüd on tegemist juba raporti muu, raportiga muudetud kujul ja kaheksandal märtsil esimeste konverentsil samuti selgitasin, milles raporti ettepanek seisneb. raport äh, tuleneb õiguskomisjoni esimehe küsimusest, siin oli välja käidud kolm varianti, kuidas on seotud artiklid viiskümmend ja viiskümmend üks omavahel, seda puudutasid need kolm küsimust nii et see on menetlus äh, vastavalt artiklile viiskümmend üks, kas see kehtib terve menetluse kohta vaid, või ainult esimese lugemise kohta? ja nüüd, kas see teine komisjon, kas temal on kasutada kõik needsamad õigused, mis peamisel komisjonil ja kas ta saab äh, muudatusettepanekuid esitada ning samal ajal võtta ka öö, äh, esialgse õigusakti tagasi mm.? ja kas see kehtib ka delegeeritud õigusaktide ning ähm, äh, rakendusaktide kohta, üritasin nendele kolmele küsimusele vastata, öeldes, et loomulikult kui on määratud äh, artikli viiskümmend üks menetluse järgimine, siis äh, see kaasmenetlus keski, kehtib tervele menetluse käigule äh, aga et samas ei eristata väga selgelt artiklit viiskümmend ja viiskümmend üks, et erakorraliselt oleks võimalik kasutada mõlemaid. ja see kehtib siis, kui ei ole võimalik täielikult eristada pädevusi, sest et kui seda on võimalik eristada, siis kehtib artikkel viiskümmend, aga kui Äh, ei ole võimalik selgelt eristada pädevust, siis kehtib artikkel viiskümmend üks, mida juhtub tegelikult suhteliselt harva. ühtlasi äh, tegemist peab olema oluliste teemadega, sest et vaid siis on loogiline kaasata töösse kaks erikomisjoni sest et võib ju juhtuda, et tegemist on hoopis teemaga, mis ei, mida komisjon võib-olla ei tunne väga hästi. nüüd härra Leine on teinud ettepaneku kiirendada seda mehhanismi, mis on lõikes neli, kus kirjeldatakse seda, et mõlemad komisjonid peavad tegema koostööd, kui on otsustatud, et kehtib artikkel viiskümmend üks ja seda rakendusfaasini välja aga siis selles lõppfaasis on võimalik eh, esimeste konverentsi presidendil valida üks komisjon. eks eh, aeg näitab, kas eh, see töötab, uurime selle kõik järele ja siis esitan ka vastavad muudatusettepanekud härra Leene on öelnud, et tuleb selgitada kindlasti ka tähtaegade küsimus teisel lugemisel, kui tegemist on jällegi mitme komisjoni koostööga. ei saa olla ju kahte erinevat tähtaega, nii et siia võiks ikkagi äh, viia sisse muudatusettepaneku, et see probleem lahendada muudatusettepanekute esindamise äh, tähtaeg on homme, äh, viieteistkümnendal märtsil keskööni, aga härra Guerrero on palunud, et me seda tähtaega pikendaksime ja siis äh, see tähtaeg pikeneb kahekümne neljanda märtsini, saadan talle selleks ajaks muudatusettepanekud, mis minu arvates on kõige kohasemad nii et kokkuvõttes muudatusettepaneku esitamise tähtaeg kolmekümne esimesel märtsil keskpäevaks. nii et teil on veel aega küllalt, kui olete nõus, siis aitäh, kui kellelgi on midagi öelda, siis on teil selleks võimalus. ja näen, et härra Villand on palunud sõna. Äh, tahtsin teha omalt poolt äh, kaks väikest märkust. esimene ei ole niivõrd oluline see väide, et teema on väga oluline, on äh, subjektiivne. paljud äh, siin kojas usuvad, et äh, igasugune teema on väga oluline, eriti kui nad ise selle teema kallal töötavad. see juriidiline tekst on äh, tõlgendamise osas siin väga subjektiivne. kui me räägime siin põhimõttelistest küsimustest, mis puudutavad komisjone, siis äh, minu meelest on tegemist äh, organisatoorse küsimusega, tõhususe küsimusega ja miks äh, see asi ei ole esimeste konverentsi või komisjonide esimeeste konverentsi pädevuses meil on ka härra Tafi raport, mis äh, puudutab äh, volinikukandidaatide kuulamist ja seal mainitakse siis äh, kaasatud ehk assotsieerunud komisjone, kuigi tegelikult tuleks mainida segakomisjone ühesõnaga kui äh, voliniku portfell katab mitut äh, komisjoni, siis ähm, tuleks rääkida kuulamisel segakomisjonide kuulamisest, iga viie aasta tagant me peame seda muudkui üle kordama. suur aitäh, kõigepealt palun vabandust äh, et ma olen sõna võtnud absoluutselt kõikides punktides siin täna pärastlõunal. tundub, et mina ei ole päris äh, see juhtum, millest rääkis härra Villan, sest et kuna ma kõigest räägin, siis ilmselt mitte ükski asi ei ole eriti oluline, aga tegelikult nüüd võtan sõna David Martini nimel, kes on variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsioonist tahaksin teile märku anda sellest, et vastavalt meie seisukohtadele on väga oluline see, et seda menetlust kasutatakse võimalikult vähe. ja kui esimeste konverentsil otsustatakse seda menetlust siiski kasutada, siis peab olema täiesti selge, et tegemist on täiesti öö, jagamatute pädevustega, ja et äh, tegemist on tõesti väga olulise teemaga, siin on inglise keeles major importance, seda põhimõtet tuleb ka järgida sõna kõige otsesemas mõttes. kuna üldiselt oleme me nõus raportiga, härra Kasiini esialgse raportiga, siis tegelikult äh, probleemid, mis siin tõstatuvad, puudutavad peamiselt ajakasutust ja samuti komisjonide väga erinevat äh, suurust. võib ju juhtuda, et need kaks erinevat komisjoni on väga erineva suurusega. nüüd sellest aja küsimusest võib juhtuda, et erinevate komisjonide vahel tekib selline võidujooks, et äh, saada endale üks või teine teema või siis äh, võib juhtuda, et näiteks esimeste konverents ei toimu võimalikult või piisavalt kiiresti ja nii ehk naa kaasotsustusmenetluses teisel lugemisel peab arvestama ju ka seda, et peaks määrama kindla ajaperioodi, mida, millest ka rangelt kinni peetaks, millest äh, peaksid kinni mõlemad äh, kaasatud komisjonid seega parlamentil oleks võimalus väljendada oma seisukohti mitte eriti öö, palju hiljem pärast seda, kui nõukogu seda teinud on. ja kui nüüd ühes komisjonis on väga palju rohkem liikmeid kui teises, siis võib juhtuda, et see mõjutab ka hääletustulemusi, kui hääletust korraldatakse arvulisel põhimõttel, nii et seega peaks kuidagi seda olukorda haldama, peaks panema paika teatud piirangud, näiteks et vä-, et enamuse peab saavutama mõlemas komisjonis, nii ehk naa no,, nüüd on ju muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kolmekümne esimene märts ja minu fraktsioon härra David Martini kujul kindlasti esitab vastavad muudatusettepanekud selleks, et oleks äh, ajaliselt võimalik seda küsimust käsitleda võimalikult kiiresti ja et tagada samuti komisjonide võrdne esindatus sõltumata nende suurusest. härra Hefner, palun ma olen väga tänulik äh, raporti äh, projekti ja ettepanekute ja arutelude eest ja kuna meil aega on praegu, siis ma tahaksin omalt poolt äh, ka esitada mõned märkused ja küsimused ja mitte lõplikud ähm, arvamused küsimustest kõigepealt. ma isiklikult ei ole kindel kas me peaksime üritama reguleerida asja nii rangelt, nagu siin ettepanekus äh, kirjas on? Te juhtisite tähelepanu äh, sellega seotud äh, ohule ja võimalusele. kõikides valdkondades me räägime praegu vajalikust valdkonna ülesusest äh,, ka siin parlamendis äh, tihtipeale komisjonid äh, töötavad äh, paralleelselt või hoopiski teineteisest mööda. poliitilised positsioonid on komisjoniti ka väga erinevad ja sellised topeltmenetlused võivad olla väga ajamahukad. kui meil oleks põhjalikult läbi mõeldud äh, ettepanek, siis me säästaksime ehk päris palju aega. minu jaoks oli väga huvitav äh, kogemus äh, tegeleda kodanikualgatuse raportiga niimoodi, et ka kolmteist äh, austatud parlamendiliiget olid sellesse töösse kaasatud. erinevate arvamuste kaasamine võib äh, väga positiivselt äh, mõjutada seda, milline on lõpptulemus, meie raport sai suure enamuse toetuse ja seetõttu oli väga hea, et äh, erinevatel komisjonidel olid alguses erinevad seisukohad ja erinevad poliitilised perekonnad olid kaasatud. nii et mis puudutab artiklit viiskümmend ja viiskümmend üks ja nende tõlgendamist, siis äh, tõesti võib-olla on siin tegemist äh, menetlusega, mida parlament peaks rohkem kasutama, kuidas ta seni on teinud täna. Äh, mul ei ole konkreetset ettepanekut, aga tahaksin ka omalt poolt siin üht-teist mainida. täpsemalt me peame hääletamisel teataval määral piirama komisjonide esimeeste osakaalu ja mis puudutab äh, artikleid äh, viiskümmend, viiskümmend üks, siis äh, Juri ja Imko on suuruselt väga erinevad, aga neil on suhteliselt sarnane temaatika kohati ja tuleks vältida seda, et Äh, suurem komisjon koosolekul lihtsalt hääletab väiksema komisjoni üle, siis võib äh, komisjonide koostöö algusest peale juba välistada, aga kuidas see täpsemalt peaks välja nägema, seda ma ei tea. tänan ja härra Villander, palun. vabandage, et ma võtan äh, teist korda sõna just rääkisin siin kolleegiga ja tõesti probleemiks on see, kui äh, komisjonid äh, oma suurusest äh, lähtuvalt domineerivad ja kui ei moodustada sellist fraktsioonide ja parteide ülest enamust, vaid hakatakse kaklema. näiteks AKV koosolekul meil on teatavad äh, ebaproportsionaalsed äh, vetoõigused. aga see selleks. meil on olemas siin nüüd need äh, hääletusmasinad, meil on erimenetlus ja siis võib olla ka erihääletus, ehk siis mõlema komisjoni ja ja ei häälte protsendid loetaks kokku ja selle ka moodustataks enamuse seisukohti, siis ei mängiks rolli see, kumb komisjon on suurem. Allora aspetto la presentazione dei vostri emendamenti. sel juhul ootan teie muudatusettepanekuid ja pöörame kindlasti või pööratakse väga, kindlasti väga tõsist tähelepanu teie murepunktidele. esiteks siin see artikli viiskümmend üks tekst on selline, et seal on kirjas, et selle sätte, seda sätet on võimalik rakendada siis, kui tekib olukord vastavalt artiklitele nelikümmend üheksa ja viiskümmend ja kui tegemist on eriti olulise teemaga, nii et see kaalutlusõigus tegelikult hetkel on hoopis suurem kui see äh, mida meie välja oleme käinud, me oleme üritanud vastavalt artikli nelikümmend üheksa ja viiskümmend äh, sõnastust selgitada, sest et see siin on väga hägune tegemist on jagamatu pädevusega, aga praktikas on see võib-olla veidi keeruline, tihtipeale on raske eristada eri pädevusi konkreetse teema sees ma ei saa tegelikult äh, aru, kuidas seda siin teha, võib-olla siis äh, äh, muutes artiklit viiskümmend, aga siis võib juhtuda, et mingi teema antakse komisjonile, kes ei ole selles teemas üldse pädev. nüüd tähtaegade osas esimeste konverentsil, konverentsist räägiti siin, siin on viga küsimus seisneb selles, et kuidas ähm, menetlust äh, piisavalt äh, sujuvaks muuta, kui äh, koostööd peavad tegema kaks komisjoni ja seda lugemise kõige viimases etapis. ja selles osas tundub mulle asjakohane pingutada lihtsustamise nimel, eriti kõige viimases etapis nii et siin on kirjas, et ilmtingimata kõige viimases faasis äh, ei pea koostööd tegema need mõlemad kom-, mõlemad komisjonis, komisjonid, aga et võib määrata selle ülesande vaid ühele komisjonile. nüüd kes otsustab, kas peab tegema koostööd või mitte? sest et kui me selles faasis nüüd aega hakkame kaotama, siis sellest on ju küll väga kahju, nii et seega peaks olema ka konkreetne organ, kes otsustab, milline komisjon selle viimase faasiga tegeleb. nüüd, kui rohkem kommentaare hetkel ei ole, siis komisjoni koosolek oleks tänaseks lõppenud ja mõne minuti pärast lähme edasi juba koordinaatorite koosoleku juurde. suur tänu kõikidele komisjoni liikmetele. Preciso, preciso. Ha ah, visto? okay. So.